on kirja pandud. ning edasi härra Harbori raport kommertskasutusele eelnevad hanked ja innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas, palun. Um, suur tänu Äh, minu meelest on väga hea, et äh, proua Reiling vastab äh, küsim-, komisjoni poolt meie küsimustele, sellepärast et minu raport tegelikult põhineb ettepanekul, mis tema talitused välja on töötanud. tegemist on väga olulise ettepane-, ettepanekuga, mis pakub välja kogu Euroopa majandusele erinevaid võimalusi ning kaugeleulatuvaid võimalusi ning ma tahaksin öelda kõigepealt suur tänu ehm, proua Redingi eh, peadirektoraadi talitustele juhtrolli eest, aga minu meelest eh, seda temaatikat tuleb palju rohkem tutvustada ka väljaspool peadirektoraati ja nüüd eh, teemegi sellega algust, sellepärast et sellel teemal on väga tähtis eh, koht praeguse, praeguses majandusolukorras. millest ma siis räägin? Eh, asja tuum härra president, on selles, et riigivõimud Euroopa Liidus kulutavad tohutud hulgal eh, riigi raha, et tooteid ja teenuseid osta. tuhat kaheksasada miljardit eh, eurot kulutatakse riigihangetele igal aastal. aga kui palju nendest hangetest tegelikult kulutatakse äh, sellele, mis puudutab eh, arendustegevuse eh, motiveerimist, teadusuuringuid, et anda kodanikele paremaid transporditeenuseid, tervishoiuteenuseid, eluaset ja nii edasi. Euroopa Liidu kulutused, eh, mis lähevad teadusuuringutele, on vähem kui üks protsent eelarvest. Eh, aga meil on Lissaboni strateegias eh, nende kulutuste tõstmise eesmärk ületada kolm protsenti eelarvest ja siin tulebki sisse kommertskasutusele eelnev hange kui oluline temaatika kõige tähtsam on eh, tekitada nõudlus eh, uuenduslike lahenduste järele ning siis teha koostööd nii suurte kui väikeste ettevõtetega, eelkõige väikestega, selleks et eh, seda nõudlust rahuldada ja me peame koostööd tegema ka intelligentsete klientidega ja eh, otsima lahendusi nendele küsimustele, kus ühtegi kommertslahendust veel ei ole ning eh, kasutades ära eh, siis riigi vahendeid selleks, et rahastada teadusuuringuid ja arendustegevust ja kasutada ära siis neid lahendusi, viia nad edasi järgmise etapini, kus siis nad juba rakendatakse tööstuslikult tootmisse või kasutusse see on väga oluline väikeste ettevõtete jaoks, äh, sellise ähm, e-, ettevõtlustoe äh, andmine väikeettevõtetele on väga tähtis ja me oleme ka näinud oma mm, kogemustest, et isegi kui kõige paremat lahendust ei leita, äh, saab ettevõte tõuke oma väljatöötlust edasi arendada ja võib-olla midagi uut välja töötada kui me äh, soovime, et äh, riigiettevõtted et äh, näiteks tervishoius, kliima, kliimamuutuste vastases võitluses tra- ja transpordis just rolli mängiksid, siis on vaja meil rohkem ka paremaid kogemusi vahetada, me peame sellist selliseid ettepanekuid levitama nagu see ja te näete, et Euroopa Parlament niisugusi lahendusi toetab. ja nüüd kokkuvõtteks. Ehm, ma kasutan siiski natukene lisaaega, sellepärast et no ehm, tahan sellele samale tühjale kojale siin rääkida, et ma olen ise koostanud kaks arvamust härra Sakalasele ja eh, härra Podimatisele ja muidugi kahju, et neid arvamusi siin, siin ei ole, ei ole võimalik esitada, nad oleksid kindlasti täiendanud minu praegust raportit. ning kokkuvõtteks see lahendus, millest ma räägin, see toob võidu kõigile ühiskonnale, avalikule sektorile, ettevõtjatorile, innovaatoritele ja Euroopa Liidu kodanikele tervikuna, sellepärast on eh, kommertskasutusele eelnev hange väga oluline, me otsime investeeringuid majanduskriisi ajal ja see, eh, seesama ettepanek on praegu veelgi aktuaalsemaks muutunud kui paar kuud tagasi, kui ma selle teemaga alustasin, tänan. suur tänu, härra Harbor ja komisjon, palun, lugupeetud volinik. president, ma nõustun täielikult, sest nende teenuste eesmärk on tõsta riigihangete kvaliteeti ja anda tööstusele võimalus käia rahvusvahelistel turgudel nii-öelda esirinnas nii et tegemist on kahtlemata väga õigesti kulutatud rahaga, eriti just majanduskriisi olukorras, kus on vaja tööstus uuesti jalule aidata, kus on vaja neile aidata rakendada teadusuuringute seniseid tulemusi ja aidata kõige paremini ära kasutada tehnoloogilisi uuendusi ja saavutusi. mul on väga hea meel, et härra Haabor, raportöör koostöös oma komisjoniga on toetanud seda, millest juba tegelikult räägitakse tükk aega. kuid töös olemine ja nii-öelda praktikasse jõudmine on kaks väga erinevat asja. ma loodan südamest, et Euroopa Parlamendi raportist saab stiimul äh, selline element, mis aitab teadusuuringute ja algatuste Ehm, vabandust, innovatsioonide poliitikat parandada. meil on vaja uuenduslikke tooteid ja teenuseid. kui Euroopa need saab, siis me võidame sellest kõik, eriti võidavad sellest VKE-d. ja just sellepärast ma to toetan ja tervitan härra Haaberi algatust ning õnnitlen lugupeetud raportööri tehtud töö eest millised ehm, konkreetsed sammud tuleb aga järgmiseks astuda? vahetu reaktsioonina konkreetsetele soovitustele, mis härra Haaber on raportis välja toonud, võin ma kinnitada, et komisjon toetab meetmeid kogemuste jagamiseks, teadlikkuse tõstmiseks ning ähm, uurib, mil viisil oleks võimalik pakkuda erinevaid soodustusi hankijatele kogu Euroopas, et ähm, kommertskasutusele eelnevat hanget parandada. komisjon on äh, välja toonud erinevad meetmed erinevates teadusuuringu raamprogrammi, äh, programmides, et ähm, ähm, parandada võrgustikke vastavate asutuste vahel. mis puudutab keskpikka ja pikka perspektiivi, siis peaksid liikmesriikide valitsused kommertskasutusele eelneva hanke alal tegema koostööd, töötamaks välja vajalikke strateegiaid mm, ja äh, parendamaks avaliku sektori investeeringuid komisjoni seisukohast rõhutan ma seda, et märtsi alguses kaks tuhat üheksa anname me välja teatise, kus me kinnitame uuesti, et on vaja IKT-alaseid uusi innovatsioone ja te teate kindlasti ka seda, et mitmed liikmesriigid on juba alustanud pilootprojekte kommertskasutusele eelneva hanke alal ja me loodame, et järgnevatel kuudel neid pilootprojekte veelgi lisandub. ma kutsun teie komisjoni vastava erialakomisjoni liikmeid ja üldse parlamendi liikmeid vestlema ministritega ja kohalike omavalitsuste töötajatega kommertskasutusele eelnevast hankest sest ainult koos suudame me saavutada abi ja suur aitäh teile, suudame saavutada edu, suur aitäh teile, et ulatate omapoolse abikäe. suur tänu ning viimane küsimus täna äh, aga eelmise raporti osas leiab hääletus aset homme teisipäeval. ning äh, päevakord on juba avaldatud ka äh, meie veebileheküljel. ma soovin kõikidele meeldivat õhtupoolikut ning äh,